kaksteist null null ja nüüd oleme jõudnud äh, tänase päevakorra lõppu. juhin tähelepanu sellele, et järgmine istung äh, toimub homme, kahekümne kolmandal oktoobril ebatavalistel aegadel kaheksa kolmkümmend äh, kuni neliteist kolmkümmend, siis on meil lühike lõunapaus, jätkame viisteist null null kuni kakskümmend null null, siis meil on väike õhtusöögipaus ja öine koosolek toimub kakskümmend üks null null kuni kakskümmend kolm null